kallid kolleegid, äh, me teame, et peame olema paindlikud ja mina olen tolerantne, kuid sellegipoolest alustame nüüd esimene äh, raport, mis meil täna siin on, on äh, jäätmekäitlusest ja saab kõigepealt sõna raportöör Iturgas Angulo, palun. suur tänu